moraalised juhtumid toimuvad, nii et me peame lihtsalt arvestama, et riskid jäävad ja me peame oma tegevuse planeerimisel sellest lähtuma. jah, tänan. <clears throat> suur tänu, härra volinik. järgmine istung leiab aset Äh, homme, üheksateistkümnendal mail kella üheksast kella kolmeteistkümneni ning kella kolmest pärastlõunal kuni kella poole kümneni õhtul. päevakord on kättesaadav Euroopa Parlamendi koduleheküljel, istung on lõppenud, suur tänu härra volinikule, suur tänu kolleegidele, tõlkidele ning kaastöötajatele, kes jäid nii hilja ke-, ke-, see kellaajani